Yeah. Dear friends, ladies and gentlemen, dear friends, ladies. daamid ja härrad, head sõbrad. palun teil asuda oma kohtadele, sellepärast et meil on aeg alustada ITRE komisjoni koosolekuga. kõigepealt õnnitlen teid, Euroopa Parlamendi liikmed, valimisvõidu puhul teiseks õnnitlen teid kõiki, sellepärast et ITRE komisjon on suurepärane komisjon. mõned meist, kakskümmend või kolmkümmend vist umbes, juba omavad seda kogemust. ja nad võivad kinnitada, et on suur au olla ITRE komisjoni esimees, olgugi et ma praegu olen vaid ajutine esimees. ka see on suur au. nii et eh, te viibite suurepärases komisjonis, millel on väga olulised volitused. palun pidage seda meeles. sest pea, pea kogu reaalne majandus ja transport, välja arvatud transport, siis mis on teise komisjoni pädevuses energeetika küsimused. on meie komisjoni pädevuses, on suur vastutus ja väga palju tööd. ma näen inimesed, inimesi naeratamas, kellel on ITRE komisjoni tööst juba kogemus olemas. ja meil ongi varsti võimalik alustada oma tööga enne valimisi õnnestus meil õigusloomealane töö seoses mitmeaastase finantsraamistikuga lõpetada, see oli suurepärane saavutus, ükski teine komisjon ei suutnud seda saavutada enne valimisi. nüüd me saame küll mõne küsimuse juurde tagasi pöörduda, aga põhimõtteliselt oleme nõukoguga läbirääkimised lõpetanud enne valimisi ja oleme nüüd oma raske tööga alustamas kõigis eri valdkondades Euroopa Parlamendi liikmetena ja Euroopa institutsioonina. teeme samm-sammult, sest meil on täna väga ametlik koosolek. üks hetk. teine lehekülje pool oli jah, äh, teine lehekülg oli. kõigepealt kuulutan meie koosoleku avatuks see on küll ilmselge, aga ikkagi. nii et tere tulemast veel kord. jah, meenutan teile meie koosoleku eesmärki, juhatuse valimine ehk siis esimehe valimine kõigepealt ja kuni nelja aseesimehe valimine vastavalt kodukorra artiklile kakssada kolmteist valimise kord, erikord on täiesti selge, kõigepealt esimees ja teised pärast teda. mis on oluline nüüd? hääletada saavad komisjoni täisliikmed, ent kui toimub asendamine, siis mul on siin nimekiri, mille fraktsioonid on kokku pannud ja selle kohaselt Sean Kellyt asendab Otmar Karas, Aldo Patriciellot esindab Massimiliano Sarini, Angelika Niblerit, esit-, esindab Isabel Visala Lima, Sara Skaitidi, Skaitidaili, esindab Toomas Tobe, Theresa Griffinit esindab Claude Moraes, Šarjan Kohvit esindab Bronis Rope Jeffrey Van Odenit esindab Elspeta Krug, Andrew England Curry esindab Robert Lawland ja John David Edward Tendendit esindab Alexander Isley Phillips. kõik Need on, need on inimesed, kellel on õigus äh, hääletada tänasel pärastlõunal. ja noh, ma mõistan, et see on nüüd fraktsioonide poolt kõik, kui te soov, soovite midagi lisada, siis saab seda teha enne, kui ma avan hääletuse, iga kord, enne kui ma hääletuse avan, aga siis te peate sõna paluma ja märku andma. ning viimane väga oluline märkus. meie koosoleku kehtivuse tagamiseks, kui ma nimekirjas oma nime juurde allkirja panin, siis eh, ei olnud seal veel kõiki allkirju, meil on vaja neljandiku täisliikmete kohalolekut ametlikult selleks, et me saaksime valimised läbi viia. nüüd kandidaadid komisjoni esimehe ametikohale see on esimene sisuliselt oluline punkt meie päevakorras. esitada saavad fraktsioonid või vähemalt kakskümmend komisjoni täisliiget. see tähendab, et nelja, neljast liikmest piisab, kui te soovite mõne kandidaadi lisada. ja nüüd annangi teile sõna. palun, härra Krušanelle, mul on hea meel pakkuda komisjoni esimehe kohale härra proua Valjani kandidatuur. minu küsimus äh, Adina Valjanile, kas te olete nõus kandideerima? aitäh, olen küll. suurepärane. nii et kandidaadilt on olemas nüüd nõusolek. ja küsin, kas on teisi kandidaate ma ei näe, et oleks teisi kandidaate kedagi esitamas. mis tähendab, et meil on ühele kohale üks kandidaat. nii et minu küsimus, järgmine küsimus teile, kas te soovite salajast hääletamist? mul on siin kõik see kirjas minu dokumentides kui viisteist komisjoni liiget avaldavad, et nad soovivad salajast hääletust, on see võimalik. aga paistab, et keegi seda ei soovi, suurepärane, aitäh. nüüd, äh, teine võimalus on ühise heakskiitmise teel see hääletus läbi viia. ning aitäh! tänan teid selle koostöö eest viimase viie aasta vältel, see oli suurepärane aeg minu jaoks. võin väga, võin seda täiesti ausalt öelda. ja kohe lõpetangi omalt poolt. Adina, soovin sulle kõike parimat. ma olen kindel, et sa oled ITRE komisjonile suurepärane esimees. meil on siin niisugune äh, tava. kõigepealt käis Chichester meesterahvas, siis Angelika Niigler, keda praegu siin ei ole, siis Robert Royle, siis eh, daam Itaaliast, pärast teda mina ja viimasel hetkel ja nüüd eh, naisterahvas Rumeeniast, nii et suurepärane sugude tasakaal. meie komisjon on ka selles plaanis eeskujulik ja soovin sulle veel kord, Aliina, kõike kõige paremat. palun tule võta koht sisse poodiumi taga um,. Hello everyone, first of all let me tere kõigile, suur tänu kõigepealt usalduse eest, teiseks palun kõigil ühineda aplausiga Jerzy Buzeki auks, kes tegi suurepärast tööd eelmise parlamendi ajal seda komisjoni juhatades. suur tänu, Jerzy! ning ootan võimalust teha koostööd selles komisjonis kõigi meie liikmetega. see saab olema väga põnev ning meil saab olema oluline osa Euroopa poliitika kujundamisel järgnevatel aastatel. Teil kõigil saab olema selles oluline osa. ning ma olen kindel, et komisjoni töö pakub kõigile väga palju. ja meil õnnestub meeskonnana hästi töötada soovin kõigile selle meie mandaadi teostamiseks edu. nüüd tagasi meie päevakorra juurde. järgmine punkt on meil aseesimeeste valimine. meil on neli aseesimehe kohta. valime aseesimehed ükshaaval, asu, alustame esimese aseesimehega. kõigepealt siis küsin Äh, kui palju esitatakse kandidaate, kui esitatakse üks kandidaat, siis toimub hääletamine kas salajase hääletamise teel või, või üldise heakskiiduga, kui mitu, siis salajase hääletamise teel. niisiis, esimese aseesimehe koht, kas on esitada kandidaate? jah, palun. ECR-i kandidaat on professor Krasnodebski. aseesimehe kohale aitäh, härra Tosanovski. nii et ECR-i poolt on esitatud härra Krasnodebski kandidatuur. kas on vastaskandidaate? ei ole. nüüd pean küsima härra Krasnodebskilt, kas ta on nõus kandideerima. jah, olen nõus kandideerima, aitäh. nüüd küsin liikmetelt veel kord, kas salajane hääletamine või heakskiidumenetlus? viisteist inimest peab, peavad püsti tõusma ja märku andma, et nad soovivad salajast hääletust. kui on viisteist inimest, kes tõusevad püsti ja seda soovivad, siis me loeme teid üle. üks, viisteist on vaja, jah aitäh, härra Kiir. järelikult toimub hääletus heakskiidumenetluse vormis. aitäh kõigile. härra Krasnodebski on seega valitud. härra Krasnodebski, palun teid ühineda minuga poodiumil. nüüd teise aseesimehe valimine. ootan kandidaate proua Dubajeva, palun. aitäh. soovin teile õnne valimise puhul. Äh, Renew Europe'i koordinaatorina ootan koostööd teiega, teen ettepaneku teise aseesimehe kohale äh, esitada Morten Helvet Petersoni kandidatuuri, kellel on pikaajaline kogemus selle komisjoni töös. aitäh! härra Petersoni kandidatuur on esitatud Renew Europe'i poolt härra Peterson, kas te olete nõus kandideerima? olen küll. aitäh. kas salajane hääletus, viisteist soovijat ei ole, järelikult heakskiidumenetlus, suurepärane. aitäh, härra Peterson, soovin teile õnne. ühinege palun meiega siin poodiumi laua taga nüüd kolmas aseesimees. kandidatuurid, palun, härra Solinio. aitäh. kõigepealt soovin teile õnne teie valimise puhul, soovin teile edu ja esitan kolmanda aseesimehe kohale Patricia Toia, minu kolleegi sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, kellel on pikaajaline kogemus. proua Toia, kas olete nõus kandideerima? jah, olen küll. aitäh. kas salajane hääletamine? ei. siis heakskiidumenetlus. aitäh, proua Toia. Te olete valitud, palun asuge koos meiega siia poodiumile laua taha. nüüd neljas ja viimane aseesimehe koht. ootan kandidaate ma ei näe teie nime kahjuks. palun. identiteedi ja demokraatia fraktsiooni nimel meie äh, kolleeg Joel Mella kandidatuuri esitan, kes on juba viis aastat Euroopa Parlamendis töötanud. aitäh! nii et proua Milan on esitatud kandidaadiks Äh, kas on ettepanekuid, härra Zorinjo? aitäh! sotsiaaldemokraadid teevad äh, omalt poolt ettepaneku valida Liina Kalves sellele kohale, kes on majandusajaloo professor ning Andaluusia, äh, Andaluusia valitsuse nõunik nii et proua Salles Munjas on teine kandidaat. kõigepealt küsin kandidaatidelt, kas on nad nõus kandideerima. proua Melen, kas te olete nõus kandideerima? jah. proua Salles Munjas. aitäh. nii et kolleegid, nüüd tuleb äh, siis viia läbi hääletusmenetlus, teeme seda elektrooniliselt, aga see tähendab, et teil on vaja hääletuskaarte. Te peate kaardid panema kaartide lugemise masinasse ja nüüd palun kõigepealt koordinaatoritel kontrollida, kas kõigil on nende meeskondades kaardid olemas või tuleme oodata, kuni need tuuakse. koordinaatorid, andke mulle palun märku, kas teie poolt on kõik korras. rahvaparteil on kõik korras, sotsia-, sotsialistid. no kui keegi märku ei anna, siis eeldame, et kõigil on kaardid olemas. edasi siis niimoodi, et roheline nupp tähendab hääletamist proua Melani poolt. punane nupp tähendab hääletamist proua Salves Munjase poolt. kui tahate jääda erapooletuks, võite vajutada valget nuppu või siis lihtsalt äh, jätta hääletamata. aga erapooletuks jäänuid ei loeta ähm, vajaliku kvoorumi või arvutamisel. nii et lihthäälte enamus, äh, need hääled, mis on antud, loevad ainult. kas äh, kõik on arusaadav, ei ole küsimusi? hüva, siis on hääletus avatud. niisiis, roheline proua Melani poolt, punane proua Salves Munjase poolt kas kõik on hääletanud? ma ei näe kedagi. jah, hääletus on lõppenud. kuuskümmend üheksa häält on antud, kolm erapooletut nii et kuuskümmend kuus on arv, millest arutatakse enamus, kolmkümmend neli häält on vaja selleks, et äh, saada valituks ning proua Salves Munjos on osutunud valituks ja palun asuge koos meiega poodiumile laua taha. head kolleegid tänan teid kõiki veel kord mulle osutatud usalduse eest ning enne, kui me oma koosoleku lõpetame, teatan teile, et meie järgmine koosolek, mis on korraline koosolek, toimub kahekümne kolmandal juulil, loomulikult Brüsselis, ja juba Soome eesistumisel väga huvitava aruteluga, nii et kohtume teie kõigiga kahekümne kolmandal juulil Brüsselis suur tänu ning meeldivat pärastlõunat kõigile!